Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen wieder. tere hommikust! alustame päevakorrapunktiga number kuus, Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale. ma loodan, et teil on elektroonilised hääletuskaardid äh, kõik valmis ja raport saab seda sõna, kui ta seda soovib, ta ei soovi sõna saada, nii et asume kohe hääletama, kui fraktsioonid on äh, sealmaal muudatusettepanek kolm poolt. kas on äh, vastuhääli äh, plokis hääletusele? ei ole. siis äh, hääletame plokina. siis saame kohe hääletada ka elektrooniliselt ja hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud niisiis äh, üksteist äh, poolt, äh, üks vastu, õnnesoovid raportöörile. edasi päevakorrapunkt number seitse ja meie pidev probleem, mis on seotud küsimusega, et kuidas lühendada eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kalendrit meie komisjon ja ka teised institutsioonid, me peaksime menetlust lühendama, aga küsimus on selles, kuidas kõik sõltub iga-aastasest Euroopa Kontrollikoja aruandest, mis äh, tavaliselt avaldatakse oktoobris või novembris. loomulikult on meil probleem ka nõukogu näol me anname eelarve täitmisel heakskiitu nõukogu soovitusele, kui seda soovitust ei ole, siis me ei saa formaalselt ka edasi liikuda. see tähendab seda, et äh, nõukogu on tundlik äh, takistus katsel lühendada kalendrit. niisiis äh, me soovime siin loomulikult kõigepealt tegeleda kontrollikojaga, me soovime kõikidelt institutsioonidelt äh, küsida, kuidas nemad saaksid kiiremini äh, tegutseda. komisjon äh, sõltub jällegi ka liikmesriikidest. seega meil on siin selline menetlusring, mida on raske murda. me oleme erinevates töörühmades selle teemaga tegelenud mulle aga tundub, et nii palju head tahet, kui praegu ei ole varem olnud, nii et kõik katsed, mis me praegu teeme, saavad ehk olema edukamad kui seni. mul on hea meel, et siin on kohal Euroopa Kontrollikoda ja annan neile ka kohe sõna, palun. härra Gregor, palun. ja leidsin õige nupu tere hommikust, suur tänu mulle sõna andmast, proua esinaine, suur tänu, et te kutsusite Euroopa Kontrollikoja sellele väga olulisele arutelule. me oleme mõelnud äh, tõsiselt järele selle üle, kuidas äh, ajaplaane lühemaks äh, kohendada. meil on mõningad auditeerimistulemused me oleme näiteks iga-aastase raporti avaldamise novembri keskelt suutnud nihutada septembri lõppu oktoobri algusesse viimase paari aasta jooksul. samuti oleme me põhjalikult analüüsinud tähtaegu, mis äh, on ette nähtud äh, meie arvamuste esitamisele. edasi. me oleme üritanud äh, käsitleda ka agentuuride teemat, seal on mõned äh, tähtajad äh, natukene nihkunud ja siis äh, auditid äh, tuleb esitada esimesel augustil, mis äh, seab meile ka teatavad piirid. eelmisel aastal me üritasime valmistada ette agentuuride aastaraportite kokkuvõtet ja järgnevatel aastatel kaks tuhat seitseteist auditiks me üritame koostada ühe raportis siis, siis neljakümne ühe agentuuri raporti asemel, ma arvan, et selline tsentraliseerimine on ka kasulik äh, eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses. sellegipoolest on mõningaid aspekte, mis takistavad meil kaugemale minemast. esiteks, meie lähtume konsolideeritud äh, aastabilansist, me lähtume eraaudiitorite tööst ja samuti on mõningad äh, aspektid, äh, mis puudutavad Euroopa Komisjoni ja mida siis vastavalt kommenteerivad ka komisjoni kolleegid. juhin lihtsalt tähelepanu sellele, et äh, tuleb äh, ette valmistada teatavad äh, pensionite maksmise kohustustega seotud dokumendi, mis toimub tavaliselt mais, see kõik sõltub jällegi erasektoris, siis on vaja kõike tõlkida Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse ja augustikuus, sest äh, tavaliselt äh, on need äh, tõlked siis kõige paremini tehtavad ja siis me valmistame ette oma aastaraportit. nii et me pidevalt räägime sellest, kuidas tähtaegu kohandada, aga me peame siiski jääma realistlikuks, mõistlikuks ja tulevikus on ehk võimalik äh, aastaraport äh, üks kuni kolm nädalat varasemaks tuua, näiteks äh, septembri keskpaika tuua see, aga see kõik sõltub koostööst Euroopa Komisjoniga ja mainitud tähtaegadest. võtmetähtsusega küsimus on see, kuidas me käsitleme agentuure, ma arvan, et sellest me ka täna räägime ja veel üks äh, aspekt, äh, mis on nüüd äh, tõusetunud viimase kolme aasta jooksul meie töös, see seisneb selles, et me oleme hinnanud komisjoni programmide tulemuslikkust ja nüüd me koostamegi sellist iga-aastast tulemuslikkuse raportit, millega me tuleme välja iga aasta juunikuu lõpus, see on selline lisaelement, mida kindlasti ka aruteludes tuleb arvestada. ja aastaraporti äh, eriosa me avaldame novembri lõpus, kus on toodud välja meie arvamus Euroopa Liidu programmide üleüldise äh, tulemuslikkuse kohta. nii et see on äh, arvamus, osa aastaraportist ja sellega tuleks ka arvestada eelarve täitmisele heakskiidu andmisel, aga kuna me saame teatud äh, sisend alles juunis, siis äh, me suudame omapoolsete hinnangutega tulla välja alles novembris. Äh, suur tänu teile kuulamast ja hea meelega vastame veel küsimustele arutelu raames, aitäh! suur tänu, Gregor! ma päris rahul ei ole. mis peab juhtuma selleks, et kontrollikoda saaks esitada oma aastaraporti juba juulis, enne suvepausi? mis selleks peab toimuma? niisiis äh,, nagu ma ütlesin, siis äh, laias laastus me sõltume komisjoni poolt äh, saadavatest dokumentidest üheks aspektiks oleks see, et äh, me saaksime komisjoni äh, raamatupidamise andmed äh, märtsi esimeses pooles ja siis me saaksime konsolideeritud andmed juuni alguseks, ehk siis see oleks põhimõtteliselt koormuse panemine komisjonile. ja mis puudutab agentuure, siis nagu ma ütlesin, siis me kaalume ühe aasta raporti koostamist neljakümne ühe spetsiifilise raporti asemel ja jällegi me sõltume tähtaegadest, millal agentuurid peavad auditid esitama, see on äh, praegu esimene august, kui see tähtaeg oleks võimalik nihutada varasemaks, siis sellest oleks ka abi, aitäh agentuuride puhul ei tohiks olla probleemiks äh, seda tähtaega niimoodi varasemaks äh, tuua. see oleks meie jaoks tõesti väga oluline. agentuurid on äh, esindatud, siin on proua Krostulis ja kuna me juba sealmaal oleme, siis annan ka kohe talle sõna, palun suur tun-, tänu, äh, proua esinaine. agentuuride võrgustiku poolt äh, tahaksin ma öelda, et me oleme selle poolt, et me liiguksime edasi eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusega, aga nagu te ütlesite oma sissejuhatavas sõnavõtus, siis äh, siin on kaasatud erinevad osapooled, meie oleme pigem äh, reageerijad, mitte aktiivsed tegutsejad. niipea, kui me saame vajalikud dokumendid äh, kontrollikojalt või äh, küsimustikud äh, Euroopa Parlamendilt, siis meil on võimalik nendele vastata. aga on üks aspekt, millele ma tahaksin juhtida teie tähelepanu. tavaliselt teenistused ja agentuurid äh, mis äh, on äh, seotud sellega, kuidas teatavad tegevused lõpetatakse aasta lõpus, äh, nende mõju eelarve täitmise heakskiidu andmisele on ka tugevam. ja vastavalt tuleb ka sellega arvestada ma tahaksin küsida nüüd konkreetsemalt. ühesõnaga, millised takistused on, kuidas äh, võiks äh, asi läbi kukkuda, kas me võiksime näiteks äh, tuua kõik varasemaks aprilli, nii et Kontrollikoda saaks teilt kõik aprillis, see ei ole ju raske, seal on tegemist ainult administratiivsete eelarvetega ju So as, as you know, we are... nagu te teate, siis meil on äh, välisaudiitorfirmad, mis, firmad, mis koostavad finantsauditi ja praegu on äh, raamlepingus äh, tähtajaks esimene august, nii et agentuurid kasutavad seda tähtaega, et auditi finantsosa allhankena sisse osta kui äh, välisaudiitorid äh, peaksid esitama oma raportid äh, varem, siis meil oleks võimalik saada kogu audit varem. ma ei saa siin rääkida Kontrollikoja eest, mida nemad peavad tegema oma audiitorite ja välisaudiitorite vahelise koostöö osas, aga igal juhul see tähtaeg on paika pandud äh, raamlepingus. mina töötan Frontexis ja välisaudiitorid äh, tulevad äh, meile sisse veebruaris ja siis nad teevad jätkukülastuse juunis, see on võimalik varasemaks tuua, aga seda tuleb arutada ja raamlepingut tuleb muuta. Then for the questioning ja mis puudutab äh, küsimustikke, siis äh, te teate, et äh, algatatakse mitmeid küsimustikke ja me teeme koostööd parlamendiga, et kõikidel agentuuridel oleks standardküsimustik, sest mida standardsemad küsimused on, seda varem meil on võimalik valmistada ette äh, vastused niipea, kui meil on vaba hetk ja saame siis küsimustiku kohe ära täita, kui see tuleb. ma tean, et seda küsimustikku täna arutatakse, ma olen nüüd väga optimistlik, aga kui me saame selle järgmisel nädalal, siis meil on võimalik äh, anda oma vastused äh, enne augusti. küsimustikega mingit probleemi ei ole me tahaksime mainida ka oma ettepanekud, mida me varem tegime, et standardküsimustik oleks seotud eelmise finantsaasta jätkuküsimustikuga. ja siis on veel individuaalsed küsimused agentuuridele, mis pannakse paika pärast Kontrollikoja raportit. kui kontrollikoja raportid avaldatakse varem, siis ka need küsimused on võimalik esitada agentuuride võrgustikule varem ja me saame siis äh, töötada nendega varem äh, ja siis kolme nädala jooksul äh, saame viia läbi vastavad uurimised ja esitada eelarve täitmise heakskiidu menetluseks vajalikud dokumendid, aitäh! suur tänu, nüüd vaatavad äh, kõik äh, komisjoni poole. palun. tähtaeg esimene august. see on tõesti liiga hiline tähtaeg äh, raamlepingus. milliseid meetmeid, millal oleks võimalik võtta, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus oleks võimalik varasemaks tuua, nii et kõik sõltub meist. ja palun, komisjon, teil on sõna. komisjon mikrofonita komisjon on valmis töötama kõiki teiste institutsioonidega selleks, et leida lahendusi eelarvele, eelarve täitmisele heakskiidu andmise protseduuri kiirendada, kuid me oleme, peame siiski olema realistlikud ning tagama kogu selle protsessi kvaliteedi. ja tahaksin äh, rääkida nendest erinevatest etappidest, siin räägiti sellest, et võiks äh, veidi seda protsessi kiirendada, võiksime rääkida sellest, äh, kuidas pikaajaliselt äh, seda protsessi ähm, veidi kiiremaks muuta. sel aastal me esitasime Kontrollikojale algsed äh, andmed ning praegu tegelebki ähm, Kontrollikoda just nende andmete kontrollimisega ja me oleme teinud kõik äh, enda poolt selleks, et siis ka konsolideeritud andmed äh, üks kuu varem, kui on ette nähtud finantsmäärustikus esitada. ja samuti äh, viieteistkümnendal juunil komisjon finantsraporti kiidab heaks performance report'i ju enne juuni lõppu lõppu ja see võiks aida, aidata erinevatel komisjonidel hakata juba arutama neid erinevaid äh, dokumente. mis puudutab agentuure ja neid raamlepinguid, äh, mul ei ole kogu seda infot siin endaga kaasas, äh, kuid me oleme seda teemat analüüsinud me oleme juba saanud välisaudiitorite tagasiside kätte ja mind üllatab see, et äh, need andmed ei saa kättesaadavaks äh, enne augustit, aga ma tahaksin siis seda raamlepingut veel kontrollida, vaadata, kas seal midagi saaks ehk muuta. kuid igal aastal äh, igal agentuur peab välisaudiitorfirmaga lepingu sõlmima ning võime vaadata, kas võiks sealgi neid tähtaegu veidi ettepoole tuua selleks, et kiiremini neid auditi andmed kätte saada. nii et need on need erinevad elemendid, millele tahtsin tähelepanu juhtuda, juhtida ja võib-olla peaks looma töörühma, kus saaks pikaajaliselt äh, rääkida sellest, kuidas neid etappe kiirendada ja kuidas seda kiiremini, seda protsessi läbi viia, aitäh! ja, danke schön. Also genauso habe ich es mir. suur tänu. nii ma seda endale ka ette kujutasin, kõigil on äh, hea tahe, aga siiski me mingile tulemusele ei jõua. me ei äh, tohi lasta sellel asjal liiva joosta. on väga kena, et kõik äh, pingutavad, aga antud juhul sellest ei piisa. küsimus on selles, proua Puskis, kuidas sõltub li-, liikmesriikidest ja liikmesriikide andmetest see, et teie saaksite esitada kontrollikojale vastavad andmed? kuidas sõltub äh, menetluse lühendamine liikmesriikide andmetest? ma ei ole väga optimistlik liikmesriikide osas muidugi, aga me võime üritada kas nõukogust on keegi kohal või on keegi vabatahtlik? ei ole. küsimus on selles, kuivõrd valmis on nõukogu eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse soovitust varasemaks äh, tuua. nõukogu tegeleb äh, eelarvega, loomulikult järgmise eelarvega ja nad ei soovi töötada paralleelselt. me teame, et meestel on äh, samal ajal mitme asjaga tegelemisega probleeme, ega naistel see ka lihtsam ei ole, aga kui me saaksime nõukogu soovituse veebruaris, siis oleks hea, meil on nüüd ajaplaan paika pandud, kui me saame nõukogu soovituse, siis äh, ja võib äh, tekkida küll ka küsimus, et me lähme nõukogust äh, nii-öelda ühe ringiga mööda, ehk siis meie oleme oma tööd juba enne ära teinud, kui see nõukogu lõplik äh, soovitus äh, tuleb. ma tõesti tahaksin menetlust lühendada, sellepärast et ilusatest soovitustest pole mingit kasu, kui need soovitused tulevad hiljem. mis siis saab, kui meie oleme juba eelarve täitmisele heakskiidu andnud ja siis nõukogu pärast seda alles tuleb välja omapoolsete soovitustega, noh, nemad tavaliselt nii põhjalikud ei ole niikuinii kui meie, aga siiski, proua Puskes, te peaksite meile veel selgitama, millist rolli mängivad liikmesriigid, milliseid äh, võimalusi näete te siin tähtaegade lühendamisel ja siis peab äh, Kontrollikoda, härra Gregor, meile veel ütlema, et milliseid töid on võimalik ära teha juba äh, käesoleval aastal millist eeltööd oleks äh, vaja selleks, et meil oleks reaalselt äh, võimalik lühendada menetlust ja siis tekib loomulikult äh, küsimus, kuidas meie saaksime kiiremini töötada. härra Gregor, öelge, millal aastaraport on valmis ja millal see läheb kirjalikku tõlkesse? me saame osa töödest ära teha ju ka esialgse eksemplariga ilma kõikide öö, äh, tõlgeteta. ma tean, et öö, äh, siin ma põrkun mitmete tabudega, aga see oleks praktiline. eelmine kord, kui me rääkisime tähtaegadest, olid ka tõesti väga ranged öö, äh, muutmisettepanekud laual või väga radikaalsed aga meie menetlus ei ole siin kõige suuremaks takistuseks, kõigepealt proua Puskes ja seejärel Gregor. Ah, merci uh,. Concernant les... aitäh mis puudutab liikmesriikidelt tulevaid andmeid, siis need on möödapääsmatud selleks, et äh, raamatupidamisarvestust koostada kui me räägime näiteks ühtekuuluvus- ning põllumajanduse mm, valdkonna andmeid, siis me saame need kätte viieteistkümnendal mm, veebruaril, siis me peame need andmed vastu võtma, neid analüüsima ja alles siis mm, me saame selle arvestuse koostada ja saame selle konsolideerida teiste institutsioonide arvestusega, erinevate agentuuride arvestusega. kui äh, me räägime selleks, et meil need esialgsed andmed oleksid juba augustiks olemas, siis seda on väga raske teostada. me võime küll võib-olla ühe nädala varem püüda seda teha, kuid väga raske oleks seda veelgi e-, ettepoole tuua, sest meil on vaja kõiki neid e, andmeid, kui me neid liikmesriikidelt ei saa, siis ei saa e, ka komisjon oma arvestust läbi viia. ja kui meil on kõik need andmed olemas, siis me ei anna kohe neid edasi audiitoritele, me teeme audiitoritega äh, tihedat koostööd ja alles seejärel me edastame need andmed äh, kontrollikojale. nii et liikmesriikidelt tulevad andmed ja nende saabumine on äh, väga oluline ja ilma selleta ei saa me mitte mingisugust arvestust ise, ei esialgset ega konsolideeritud arvestust koostada kõik see, need andmed, mida me saame teiste raportite koostamiseks, ka need aasta jooksul meile laekuvad ja komisjon peab ka neid koguma, analüüsima, arvestust koostama ning esitama need Äh, siis komisjon, e-, esitama need ähm, kontrollikojale. nii et e-, esialgse arvestuse osas on väga raske seda jõupingutust äh, teha väga palju varem. sel aastal me püüame seda teha kuu aega varem, kui finantsmäärustes äh, ette nähtud, selleks et siis enne juunit need juba esitada. aitäh kas ma võin veel küsida ühe küsimuse, mis praegu kõrvale jäi, need mm, peadirektoraatide tegevus äh, äh, aruanded, millal võiks need meile esitatud äh, saama kõige varemalt, praegu me räägime kolmekümnendast juunist, kuid tegelikult on see liiga hilja. ma tean, et nad on juba märtsis valmis ja küsimus on, millal võiks äh, olla see kõige varasem aeg, mil nad meile esitatakse, sest ka meie töö jaoks äh, ja ka meie nii-öelda siseelu jaoks äh, siin komisjonis on see väga oluline, et kas te võiksite öelda, millal need meile kõige varasemalt võidakse esitada? The annual activity reports uh... Need te, iga-aastased tegevuse aruanded, need ähm, esitatakse komisjonidele viieteistkümnendaks juuniks äh, koos äh, juhtimisaruannetega ja võetakse kokku kõik erinevad äh, tegevusaruanded, nii et kõik see raportite pakett saab kättesaadavaks viieteistkümnendaks juuniks. Ähm, nii et kaks nädalat võitu, seda ei ole just palju küsimuseks on, millal võidaks, millal võiksid need raportid siiski jõuda meile varasemalt? nagu ma ütlesin, need dokumendid, millega heaks kiidetakse, need erinevad raportid, see on osa sellest äh, annual management ja eh, performance eh, report'ist eh, ja see kõik on ühtne pakett ja kõige hiljemalt viieteistkümnendaks juuniks saame me need esitada. selleks ajaks siis komisjon saab kõik need raportid avalikuks teha, aitäh. Uh, aitäh aitäh ma kõigepealt ütleksin, et äh, komisjonilt, et äh, viieteistkümnendaks juuniks äh, võiks ähm, siis need iga-aastased tegevusaruanded kättesaadavaks teha ja et üldiselt need andmed juuni lõpuks, me oleme seda arutanud äh, ka Kontrollikojas äh, ja see, et äh, see veidi varasemaks nihkub, see kindlasti on meile suureks abiks ja see aitab ka kogu aasta aruannet kiiremini koostada, ehk siis juba juuli keskpaigaks, et võib-olla peaksin välja tooma ka sise, asutuse sisesed tähtajad. nii et ainsad peatükid, ähm, mis jäävad äh, siis äh, heakskiitu ootama, ähm, jäävad äh, vahe, vahemikku kolmeteistkümnes kuni viieteistkümnes juuli ja siis me saaksime juba tegelikult juuli keskpaigaks tõlkimiseks need esitada et siis erinevad keeleversioonid saaksid samuti äh, kolmekümne esimeseks augustiks valmida ja esimestel septembri nädalatel valmistame ette äh, lõpliku äh, versiooni, kontrollime veel, viime läbi redaktsiooni selle dokumendi osas ja valmistame selle ette avaldamiseks, nii et see siis arvestaks kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta andmeid ja me peame arvatavasti äh, paremini kindlasti ka sünkroniseerima seda ajakava teiste institutsioonidega ja meie oleme valmis seda igati tegema. suur tänu. kui äh, see aruanne on valmis kaheteistkümnendal juulil, äh, siis on küsimus, et millised korrektuurid et äh, siis kaheteistkümnendal juulil peaks juba olema kõik see tegelikult avalikustamiseks ähm, valmis, ähm, see on meie jaoks üks olulisemaid äh, tööülesandeid ja me sooviksime, et äh, esitaks kontrollkoda, kontrollikoda ainult ühel, ühes keeles selle aruande juba ja kas te leiate, et see on äh, mõeldav, arvestades ka seda korrektuuri etappi? Uh, this is uh,, uh I believe uh, see on niivõrd äh, strateegilise tähtsusega otsus, et äh, president, meie president peaks kõigi kolleegiumi kolleegidega konsulteerime, nagu te ütlesite, see kindlasti põrkub teatud tabude vastu, see, et me kõikidesse keeleversioonidesse seda kõigepealt ei tõlgi. üldiselt me oma aruannetes soovitame äh, suuremat äh, läbipaistvust äh, ja ma leian, et see dokument peaks olema kättesaadav oma emakeeles kõikidele liikmesriikidele äh, kuid see on muidugi minu enda arvamus ja ma arvan, et me peaksime asutusesiseselt seda arutama ja presidendiga konsulteerima ja siis saame anda endapoolset tagasisidet teile, aitäh. aitäh. kui pärast seda on veel vajadust korre-, korrektsioonide järele, siis võime seda teha, mida me oleme ka varem teinud et me lisame lihtsalt need äh, parandused, et see info tõepoolest siis äh, tõele vastav oleks kuid äh, võib-olla on teile mõte äh, aineseks see, mida ma välja pakkusin, sest muidu me kindlasti ei suuda seda protsessi kiirendada. Yeah, yeah, thank you, Chair. Obviously there, there are lots of uh... aitäh, esinaine. ja muidugi on äh, selle kõigega seotud palju institutsioone ja lisaks sellele on meil veel ka liikmesriikidel oma roll, mis muudab selle veelgi keerulisemaks ja erinevaid etappe on sellel eelarve täitmisel heakskiidu andmisel ja väga raske on mõnikord taibata, milline see tervikpilt on. kui väga palju institutsioone on seotud sellega, siis üks ütleb, et jah, meie oleme valmis asju kiirendama, aga teised institutsioonid on aeglasemad ma arvan, et oleks meie jaoks liikmetena kasulik äh, välja tuua diagramm, äh, tabel, kus oleks erinevad etapid välja toodud äh, heakskiidu andmise protsessis, vaadata, kes teeb mida ja siis me võiksime ehk vaadata seda, kus on võimalused seda protsessi kiirendada, vaadata, millised on takistused ja kes, kes suudab mida paremini teha võib-olla meie sekretariaat äh, saaks koostöös teiste institutsioonidega seda teha, et me näeksime tervikpilti ja saaksime siis tuvastada selle, kus on võimalused seda protsessi kiirendada. ja see oleks su suurepärane, palun kolleeg Ayala Sender. suur tänu, olles nüüd ära kuulanud äh, tänase arutelu tundub mulle, et äh, on äh, suur hulk äh, andmeid, mida tegelikult esitatakse topelt, võib-olla õnnestuks meil seda protsessi kuidagi ratsionaliseerida. kogu seda küsimustikku lihtsustada, nii nagu me oleme seda teinud agentuuride puhul ja kolleeg Sarvamaa on selle tegelikult uuesti ka päevakorda tõstatanud. mulle tundub ka komisjoni puhul, et äh, saaksime midagi sarnast teha, et meil oleks äh, sellised põhiküsimustikud, äh, me võiksime, baasküsimustikud võiksime nendes kokkuleppele jõuda ja siis saaksime veel koostada ka spetsiifilisi küsimustikke vastavalt äh, olukorra vajadustele, mingi konkreetse aasta kohta näiteks. nii et võib-olla me saaksime kogu seda protsessi ratsionaliseerida, et võib-olla kõigepealt kogu see info, mis meil on kättesaadav juba juunis, juun, juunikuus saame me juba ära teha väga palju tööd ja võiksime juba tööle asuda äh, ka enda äh, tegevusi hakata kiiresti läbi viima enne suvevaheaega. ja kui me vaatame seda, millised baasandmed on meile kättesaadavad ja kui institutsioonid mõistavad, mida meil eelkõige vaja on äh, dokumentide osas, siis saaksime veel lisada nendele põhiandmetele veel ka spetsiifilisi andmeid. nii et ma arvan, et see kindlasti oleks positiivne, me saaksime teatud survet avaldada, et parandada seda menetluse korda, eriti seda protseduuri, mis puudutab liikmesriikidelt andmete kogumist, et see võiks kindlasti tulla varem. ja ka Kontrollikoja puhul liigutakse traditsioonilisest traditsiooniliselt meetodilt äh, raamatupidamisel põhinevatele aruannetele, vaadata, kuidas seda kõike saaks parandada. nii et äh, me võime seda kõike kindlasti arutada ka koordinaatorite koosolekul. nii et äh, lisaks eelarve täitmisele heakskiidu andmisele me võiksime sisse viia ka töörühma institutsioonide esindajate vahel, seda me peame niikuinii tegema ka raportööril, raportöörile on see suureks abiks. paralleelselt äh, iga-aastasele eelarve täitmisele heakskiidule andmisele peaksime me siis ka seda olukorda analüüsima ning tuvastama need valdkonnad, kus me saame edasi liikuda selle infoga, mis meil olemas on, sest me saame ju päris palju infot kätte juba esimesel aastapoolel, ähm, mida me siis siiski ei kasuta. ja siis on meil tegelikult ju ka eelmiste aastate äh, raportid kättesaadavad, kust me saame väga palju kasulikku infot äh, ka juhtimis ähm, ka, ka käesoleva aasta juhtimisaruanne on meile kättesaadav, nii et me võiksime vaadata, millised andmed on juba kättesaadavad, võib-olla me ei pea siis ära ootama seda kõige hilisemal hetkel tulevat infot, et juba enne suvepuhkust me saaksime algust teha suure osaga enda tööst. niimoodi, et aasta teises pooles ei pea me enam nende teemadega tegelema, mille te ka ise tõstatasite, et kas me peame siia midagi lisama või kas me peame mingeid vigu parandama. seda kõike võib ju teha teises aastapooles. nii et kui meil oleks selline töörühm, siis variraportöörid saaksid samuti nende tööga kursis olla ja me saaksime astuda vajalikke samme ka koordinaatorite koosolekutel, kui te muidugi sellega nõustute sest äh, lisaks sellele ähm, ajakavale oleks oluline ja selle kiirendamisel oleks oluline ka kogu protseduuri lihtsustada, sest väga tihti meil on väga palju infot olemas, me soovime veel en enam infot ja siis saame seda topelt, kas siis kontrollikoja, agentuuri või komisjoni käest äh, on juba see info meile tulnud nii et kui äh, esinaine nõustub, äh, siis ehk äh, see oleks üks võimalus, arvestades seda head tahet kõigi institutsioonide poolt. kui me nüüd räägime nõukogust, ka nõukoguga käib selline heal tahtel põhinev dialoog ja see võiks ka aidata meil edasi liikuda. mulle tundub, et kui me soovime seda N pluss üks äh, menetlust äh, rakendada, siis me peame tagantpoolt peale hakkama. nii et äh, me saame kõike ettepoole tuua ning vaadata, kuidas see siis võiks välja näha. ja oletame, et siis ka nõukogu on sellega nõus ja see kõik sõltub ju tegelikult väga paljudest asjadest, mida ei tohi alahinnata, nii et kuid me pakume midagi sellist välja, et kuidas see võiks välja näha ja kui ma alustasin, siis tegelikult oli see menetlus äh, mais, nüüd me räägime juba märtsist, äh, nii et see selline N pluss üks äh, lähenemine üha süveneb ja siis on ka see küsimustik, standardiseerimise küsimus. kui me vaatame, millised erinevad probleemid erinevate fondidega näiteks seo-, vahenditega seonduvad äh, raportööridel on, siis äh, kui me räägime agentuuride küsimustike standardiseerimisest, äh, siis tahaksin küsida, kas komisjoni poolt on see võimalik, see on igatahes meie huvides ja seetõttu me oleme viimase eelarve ülevaatamise puhul välja toonud selle, et sellist infot on meil vaja, et me ei peaks seda uuesti kogu aeg üle küsima et meil tekiks teatud arusaam juba alguses. mul on tegelikult kaks äh, uudist. Äh, meie oleme see komisjon, mis kohtub kõige sagedamini siin äh, kojas ja me oleme seotud eelarvele, eelarve täitmise heakskiit, kiidu andmise menetlusega, see kõik äh, Ehm, kujutab endast kaheksa tuhande kuni üheksa tuhande lehekülje läbitöötamist, nii et me kõige sagedamini kohtume, kõige enam justkui töötame dokumente läbi siin komisjonis ja me teame sellise töö põhjal ka tõesti, mis Euroopa Liidus ehm, toim-, ehm, toimub, kuidas need asjad käivad. me peame siin selliseid põhidokumente arvesse võtma ja üks on nendest peadirektoraatide tegevusaruanded, peame need läbi töötama. nii et me sooviksime kindlasti, et äh, varem esitataks vähemalt äh, mitteametlikult äh, need andmed meile, need on ju märtsikuus juba valmis. et mis nad siis seal koguvad tolmu sahtlites, kuni nad lõpuks juunis esitatakse nii et meie seisukohast peab see lihtsalt muutuma, me peame need dokumendid varem saama, sellepärast et nad on võtmetähendusega nii et äh, kui me räägime siin juba suurtest Euroopa Liidu fondidest, äh, nende aruandest, äh, muidugi on meil igas rubriigis juba väga palju alarubriike, näiteks Ähm, töötajate peadirektoraadi, Human Resources'e direktoraadi ähm, andmete põhjal on võimalik juba väga äh, kaugeleulatuvaid järeldusi teha, nii et ähm, siin ongi küsimus, et millega me siin õieti äh, tegeleme. nii et ilma selliste raportite varema esitamisega on väga raske mm, kuidagi kiiremini edasi liikuda, nagu ütles äh, kolleeg Aiala Sender, jah, selline töörühm peaks olema. Äh, ja me peame seda hoogu ära kasutama ja peaksime kaaluma seda, kuidas äh, me võtame ühendust nõukoguga, eesistujaga, kas me võib-olla kirjalikult esitame teatud küsimused et me püüaksime siis saada ka nendepoolsed vastused, et selle debatiga edasi liikuda ja siis veel küsimus agentuuridest äh, ning äh, kontrollikojast. Äh, muidugi on igaühel nüüd mõtteainet, millega edasi tegeleda, edasi liikuda ja me saaksime võib-olla kuulata siis ka enam kui ühte voliniku ühe sessiooni jooksul agentuurid, äh, agentuuride andmed saaks kindlasti ähm, varem neid andmeid esitada, ilma selleta, et teised institutsioonid peaksid andmeid varem äh, esitada, nii et äh, me peaksime välja töötama erinevad mu-, mudelid, kuidas see kõik, kuidas seda kõike paremini ähm, korraldada. Ines, palun. Digamos, en cuanto a la carga de trabajo de la comisión eh.... Teil on täiesti õigus, et meie komisjoni äh, töökoormus on äh, väga suur. mõnikord me näeme, et info on seesama, kui me tutvume erinevate dokumentidega, seal raportites on erineva, on samad andmed, nii et me peame tööd ratsionaliseerima. kaheksa tuhat lehekülge erineva infoga ähm, oleks muidugi äh, väga kasulikud andmed, kuid tihtipeale me näeme, et äh, raportid sarnanevad äh, üksteisele, nii et minu ettepanek oleks, et võib-olla siis teiste institutsioonide abiga ja liikmete abiga äh, võib-olla me ei pea tutvuma kõigi nende kaheksa tuhande leheküljega, kui kolm tuhat nendest tegelikult juba sisaldavad kogu seda infot või kui me peame kaheksa tuhat lehekülge läbi töötama, siis see peaks olema uus info, mitte sellesama asja kordus. me oleme küll küsimusi esitanud, kuid tihtipeale me ei saa seda infot, mida me oleme soovinud, nii et seetõttu ma esitasingi sellise ettepaneku, et muuta oma tööd ratsionaliseeri-, ratsionaalsemaks. jah, täiesti nõustun äh, teiega, nii et äh, püüame äh, sellise töörühma tõepoolest luua ja püüame ka seda menetlust standardiseerida Need dokumendid, mis esitatakse viieteistkümnendaks juuniks, need on võtmetähtsusega dokumendid, tuumikdokumendid, need on meie jaoks väga olulised, kuid selleks, et neid tõepoolest hinnata, peab neid võrdlema veel ka teiste dokumentidega ja see on meie jaoks suureks probleemiks. nii et kindlasti ei ole see eelarve teema siin laiskadele nüüd tundub, et selle päevakorrapunkti käsitlemisega oleme lõpule jõudnud, kas on veel äh, sõnasoovi liikmetelt? tundub, et äh, mitte, siis tänaksin kõiki ja tahaksin teile kinnitada, et meie oleme väga huvitatud sellest, äh, et koos teiste institutsioonidega seda menetlust muuta vähem bürokraatlikuks ja et meil õnnestuks seda menetlust äh, kärpida, muuta seda äh, lühemaks. nii, tundub äh, Euroopa Kontrollikoja esindaja on olemas järgmise teema arutamiseks. nii. tahaksin härra Valerio Blakot tervitada, see puudutab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist ja annaksin härra Plagole kohe sõna äh, kokkuvõtte tegemiseks äh, teie poolt. Merci, madame la présidente euh.... aitäh, proua esinaine. meid kutsuti teiega arutama kohtuotsus, kahekümne kolmanda jaanuari kohtuotsuse äh, küsimusi, kus ähm, otsus läks äh, kohtu teise kotta. Aleksander Kornesov oli kohtunikuks. seal äh, oli tegemist menetlusliku probleemiga ja kohus äh, tühistas eelneva instantsi kohtuotsuse. ja see on seotud äh, punktiga viiskümmend kolm heakskiidul, eelarve täitmisel heakskiidu andmisest äh, ja peaks äh, täpsustama seda, et milline halduskohtu öö, äh, otsus puudutas just äh, seda punkti. siin ma meenutan, et, et kohtuotsused kehtivad nii kaua, kuni kõrgema instantsi ähm, teistsugune kohtuotsus langetatakse ja seetõttu me praegu järeldaksime, et äh, on tühistatud äh, siis äh, esimese instantsi kohus ja see puudutab teise kohtukoja koosseisu. kuid on terve rida Ähm, ähm, erinevat menetlust, kaheksa erinevat menetlust, hagi, mida, millega tegeletakse ja otsused on langetatud äh, halduskohtu poolt, mis puudutavad äh, sedasama kohtunikku, kelle nimetamisega tegeles siis ka see kahekümne kolme, kahekümne kolmanda jaanuari kohtuotsus kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast nii et kaksteist äh, äh, otsust võivad leida samasuguse tühistamise mm, samal põhjusel. järgmises instantsis äh, ülejäänud hagide puhul on terve rida otsuseid, mis on allkirjastatud sama kohtuniku poolt, kuid neid ei ole praegu veel kahtluse alla seatud. nii et see puudutab siis äh, just punkti viiskümmend kolm resolutsioonist, mis puudutab eelarve täitmisele heakskiidu andmist. Äh, ja olen valmis nüüd teie küsimustele vastama. Sie sind Verwaltungsdirektor am, am Gerichtshof? Te esindate kontrolli äh, koda ja nüüd on siis justkui niinimetatud äh, kõrgklass pidi siin olukorra, äh, oma arvamuse kujundama kohtus. tegemist on meil siis otsusega, kohtuotsusega. mis puudutab ähm, töökohtu otsust enne edasikaebamist ja siin on selgelt öeldud äh, seda, et ähm, kohtuniku ametisse nimetamine oli seadusevastane. ja sellega kohus äh, on öelnud, et äh, ka teised kohtunikud, kes on selle kohtuniku all nii, ametisse nimetatud, on samuti seadusevastased nii et äh, mitmel juhul on seda ka tõstatatud, nagu te ise ütlesite, nii et see on päris kehv tulemus. ja see neljakoinisne nimetamine ähm, kohtuniku ametisse, et see näitab, et tõesti asjad ei ole äh, nii, nagu nad peaksid. ma kujuta ette, kuidas juristid ähm, seda ei märganud, et selline ametisse nimetamine, kus kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal siis äh, äh, asendati üks kohtunik teisega, et kuidas see ei olnud seadusevastane, et kuidas selline ametisse nimetamine siis ei olnud selline, nagu ta peaks olema, et kas te oskate selle kohta midagi öelda? ja siis tuleme veel teiste nende kaasnevate küsimuste juurde hiljem tagasi. Euh, je dirais qu'il n'appartient pas à la Cour de justice d'interférer. Euh, Euroopa kohus tegelikult ei peaks äh, sekkuma kohtunike nimetamisse, mis tegelikult äh, puudutab teist institutsiooni, antud juhul nõukogu kohus eh, ei saa ette rutata mingite juriidiliste küsimuste mm, lahendamisel, mis alles hiljem kerkivad ja just seetõttu pean eh, ma täna mm, siiski piirduma sellega põhiliselt, mida ma juba ütlesin, meil on olemas ainult eh, faktid, meil ei ole juriidilist analüüsi, mis mis äh, aitaks kuidagi järgmise kohtuinstantsi poole pöörduda. nii et ma pean selle eest vabandama, et mul midagi enamat pakkuda ei ole. nüüd need andmed, mis ma teile esitasin, millele ma viitasin, äh, siin tegelikult ei ole teo-, äh, tegemist nelja erineva juhtumiga et halduskohtu härra Kornesov äh, ja siin on tegemist veel kahekümne esimese, äh, kahekümne ühe teise kohtuniku nimetamisega, kuid ainult äh, kaks äh, otsust on veel edasi kaevatud. nii et kõige enam neid edasikaevatavamaid juhtusid võib olla kolm. nii et tegelikult on siiski tegemist suhteliselt piiratud juhtumite arvuga. Ja, danke schön für die Berichtigung. Ich hatte mir notiert zwei Berufungen suur tänu selle korrektuuri eest, ma panin kirja äh, mitu annulatsiooni, äh, seal oli mitu korrektuuri, endiselt aga kohtunikku ei ole, on äh, uus konkurss kuulutatud välja ja seal mängib rolli kutsealane kogemus, Bulgaaria kohtunik on äh, kahtlemata suurema töökogemusega ja seetõttu tal on äh, eelis konkursil. ta on kogunud äh, selle kogemuse töötades tööõigusega tegelevas kohtus ja tekib küsimus, et millist rolli see kogemus mängis selle Bulgaaria kohtuniku ametisse nimetamisel, aitäh! Encore une fois, Madame la Présidente, le, la Cour ne, ne... ja proua esimees, kohus ei, ei osalenud nimetamis, härra Kornasavi ameti nimetamisel kohtus. sel korral puudutas eh, eh, see siis lähtudes artiklid sada viiskümmend neli kuni sada viiskümmend viis artikleid Euroopa Liidu toimimise lepingust, mis puudutab eh, liikmesriikide poolt ametisse nimetamist, ehk siis nemad on need, kes on otsuse paika pannud, lähtudes vastavast eh, liikmesriigist, keda see puudutab ja kohus ei saa midagi öelda, kuidas see neljakuine äh, töökogemus selle ametisse nimetamisega täpsemalt seotud oli, aitäh. Teie vastus mind eriti just ei üllata, aga te ilmselt peate tunnistama, et see kõik tekitab siin mitmeid küsimusi minu arvates vähemalt seni peaksid kodus olema kõik menetlused äh, täiesti selged ja kellele võin ma esitada oma küsimused selle kohta, kas äh, see töökogemus tööõigusega tegelevas kohtus mängis rolli selle isiku väljavalimisel. kellele ma saan selle küsimuse suunata? huvitav sealjuures on see, kas äh, nendel teistel Bulgaaria kandidaatidel, keda ei valita, on õigus äh, selle konkursi otsuse peale kaevata, aitäh? Ähm, niisiis, äh, kohtusse kohtuniku nimetamise menetlus puudutab äh, järgmist olukorda, kui ei, äh, tekstis ei ole ette nähtud äh, nii-öelda edasikaebust, kui me räägime nüüd sellest Bulgar-, Bulgaaria kohtunikust, siis ei ole tegelikult, äh, ilmselgelt oli mitmeid kandidaate, keda kaaluti ametlikus äh, menetluses. tegemist on Bulgaaria sisemenetlusega ja seda ma ei saa kommenteerida, sest ma ei tunne seda. ja võib-olla äh, võib esitada küsimusi selle Euroopa Liidu toimimise artikli sada viiskümmend viis kohta, millest lähtuvalt te on tegutsetud, mis puudutab siis äh, härra Kornesovi äh, äh, kandidatuuri tegemisest ma ei saa kuidagi vastata ka selle komitee nimel, kes seda artiklit käsitleb, et selgitada, kas see neljakuine töökogemus äh, mingil määral arvesse võeti, jällegi ma ei saa äh, kuidagi teile midagi enamat öelda. ja kellele me võiksime küsimuse esitada? Euh, jällegi ametisse nimetamise protseduur äh, lähtub liikmesriikide poolt tehtud ettepanekust äh, nende valitsuste poolt. Äh, ma ei tea, kas te tahate pöörduda liikmesriikide poole või? ma tahaksin pöörduda kohtunike väljavalimise komisjoni esimehe poole, kes see oli? vous parlez du comité. Te räägite nüüd sellest äh, sada viiskümmend viis artikli äh, komiteest. Äh, ma ei saa hetkel öelda, kes tol hetkel seda ametikohust täitis, aga saame selle kindlasti välja uurida. kas see võis olla president Jean-Marc Sauvé? jah, siis mul on hea meel, et see info on äh, saadud, üritame siis härra Sovega ühendust võtta. ühesõnaga, minu arvates on äh, küsimusi tekitav äh, see, et meil on sellised menetlused kohtunike väljavalimiseks, mis peaksid olema läbipaistvad ja sõltumatud, aga siis äh, nende menetluste teatavatest sätetest hiilitakse siis kõrvale, neid õõnestatakse. ja ma tahaksin tõesti teada, kuidas siin see kõik välja nägi, kuidas arvestati töökogemust. minule jättis see kõik halva mulje ja on ääretult kahetsusväärne et äh, kohus siin lihtsalt äh, kehitab õlgu, kas teil oli mingisugune arutelu sel teemal üldse, kuidas me peaksime seda mõistma? proua esimees äh, loomulikult huvitab see küsimus kõiki ka kohtus, nii nagu ka mujal ja taaskord pean meelde tuletama, et Euroopa Kohtul ei ole mingisugust pädevust ega rolli, mis puudutab äh, oma liikmete ametisse nimetamist. ja seepärast pean ma rõhutama, et siin on tegemist siis aspektiga, mis absoluutselt ei puuduta kohtu eelarvele heakskiitmist äh, me võime teid informeerida äh, sellest, mida me teame ja mis puudutab äh, seda olukorda, aga tegemist on nimetamisega, ametisse nimetamisega, mis ei ole tehtud kohtu poolt, seda on oluline rahutada. tundub, et te suunate oma kriitika kohtule, aga samas ei ole kohtul sellega mingit pistmist. Äh, Im Moment habe ich noch keine Zielscheibe. Wenn ich eine hätte, hätte ich schon einen Fall geworfen jah, praegu mul märkmaalauda ei ole, kui oleks, siis ma oleksin juba sinna pihta noole visanud. mind äh, paneb äh, imestama see, kuivõrd äh, suure vaikimisloori all kogu see asi kulgeb. faktid on vägagi küsimusi tekitavad meie komisjon on vastutav selliste otsuste finantsmõjude eest ja antud juhul need finantsmõjud on ja seetõttu ei ole ma teie viimati öelduga nõus. siin võivad tekkida tõesti tõsised kulud maksumaksjatele kui otsuse peale kaevatakse, kui seda tuleb muutma hakata, nii et see asi ei ole kaugeltki veel läbi. suur tänu, härra Plakov, siia tulemast ja ma kardan, et arutelud sel teemal veel jätkuvad. nüüd oleme jõudnud päevakorrapunkti number kaheksa juurde, Euroopa Kontrollikoja eriaruanne number kümme murd kaks tuhat kaheksateist põllumajandustootjate põhitoetuskava, meie raportöör on äh, proua Schmidt kontrollikoja poolt äh, Rafiguredo ja me kutsusime siia ka põllumajanduskomisjoni esindajad ja palun, äh, härra Figureito, teil on sõna. suur tänu, proua esinaine, kõneleja räägib ilma mikrofonita It's an honor, thank you, thank you. jah, aitäh, mul on väga suur au ja hea meel äh, siin viibida ning äh, anda teile positiivne vastus teie taotlusele teha ettekanne selle auditi raporti kohta. pärast oma lühikest ettekannet, mille ma tegin mõned nädalad tagasi teen teile lühikese ettekannega, ettekandega slaididega, et seda mõistmist lihtsustada, räägin teile ka lõpptulemustest ja soovitustest komisjonidele, mis puudutab äh, põllumajandustootjate põhitoetuskava, räägin auditi tulemustest ning võin need kokku võtta, öeldes, et põhitoetuskava põllumajandustoetajatele on ähm, ajakavast kinni pidanud, aga sellel on piiratud mõju lihtsustamisele, suunamisele ja ühtlustamisele, mis puudutab ähm, äh, arvestusi, siis oleme me leidnud järgmist, et makseasutused teevad tõsiseid jõupingutusi selleks, et äh, uut süsteemi käivitada, mis on vastu võetud äh, ÜPP reformiga kaks tuhat kolmteist aastal liikmesriikides, kus me käisime, valdavalt oli arvesse võetud ka äh, äh, teatud arvestusmeetmeid, äh, mida üldiselt oluli-, mille puhul üldiselt veame, üle, olulist veamäära me ei näinud, nii nagu me ka vastavate aastate aruandes välja tõime aga mõningatel juhtudel nägime me, et väärtused olid ebaõiged ja esialgsed äh, arvestused või prognoosid ning mõnedes maksuasutustes oli erilisi raskusi. ja kohe näitame teile, miks. mis puudutab komisjoni haldamist uue süsteemiga põhitoetuskava osas nägime, et komisjon on liikmesriikidele andnud äh, põhjalikud äh, juhised äh, ning auditi tulemused olid selles osas positiivsed, aga me nägime, et osa järelevalve elementidest olid puudu ja samuti leiame me, et komisjon oleks võinud sertifitseerimisasutustelt rohkem nõuda mis puudutab lihtsustamist, siis tuletaksin teile meelde, et tegemist oli üheks põhieesmärgiks selle reformi käigus. aga Euroopa Liidu riikides on mitmeid variante ja erandeid ning mitmed valikud, mida liikmesriigid eelistasid, ei toonud endaga kaasa alati lihtsustamist siinkohal üks näide variantidest, mida kasutati ühes liikmesriigis, see põllumajanduspiirkondade määratlemisel, kus mitmed need piirkonnad omavahel tegelikult kattusid ja mõningatel põllumajandustootjatel oli võimalik äh, saada põhjendamata tulu mis puudutab suunamist, mis oli samuti üks põhieesmärke selle reformi käigus, ehk siis paremini suunata äh, aktiivne põllumajandustootja mõiste oli, mis sisse toodi, mõne, leidsime mõningaid häid äh, tulemusi, aga üldiselt äh, oli tegemist keerulise olukorraga ja piiratud mõjuga. sellepärast käesolevast aastast alates pärast parlamendi ja nõukogu otsust liikmesriigid saavad vähendada ähm, kriteeriume, millega määratakse aktiivsed põllumajandustootjad äh, ja lähtutakse ka negatiivsest nimekirjast. mis puudutab äh, suunamist, sellega seoses leidsime ka, et reform äh, laiendas ähm, põllumaa kategooriaid, mille all oli võimalik toetust maksta ja miinimumpõllumajandustegevus oli nõutud mõned liikmesriigid leidsid, et et mõnedes liikmesriikides oli aktiivne lähenemine selleks, et spekulatiivseid taotlusi vältida, aga samas uued reeglid eh, maa abikõlbulikkuse osas tekitasid eh, raskusi. mis puudutab ehm, toetuste ütlustamist, mis samuti oli reformi üks põhieesmärke toetusmäärad hektari kohta muutusid ühtlasemaks, aga rõhutame oma raportis, et üheteistkümnes, kaheksateistkümnest liikmesriigist on olulised erisused ka pärast kaks tuhat üheksateist aastat. ja siin näete kaarti, kus on erinevad tulemused, mida me prognoosime kaks tuhat üheksateist aastaks. põhitoetuskava on piiratud äh, lahendused sissetuleku osas põllumajandustootjatele ning eelistatakse üldiselt suuremaid äh, tootjaid, nagu me kõik teame. ning äh, see, et põhi äh, all nii-öelda äh, kui toetus ei ole niivõrd hästi määratletud, äh, muudab olukorra keeruliseks. sellega seoses tegime me komisjonile järgmised soovitused. komisjon peaks käsitlema kontrollide äh, osas esinevaid nõrkusi ning äh, seda, kus väärtusi mõjutavad veamäärad või ähm, aegunud andmed. komisjon peaks samuti läbi vaatama süsteeme, mis puudutab teabe jagamist liikmesriikidele sest leidsime mõningaid puudujääke selles valdkonnas ning komisjon peaks leidma lahendused selleks, et jõustada põhiandmete edastamist liikmesriikidele ning samuti leiame me, et vajab täpsustada, milline on komisjoni ja sertifitseerimisasutuste roll seoses selle uue süsteemiga põhjatoetuskavas ja samuti leidsime me, et enne tulevasi ettepanekuid äh, ÜPP osas peaks komisjon analüüsima põllumajandustootjate sissetulekuid ning paika panema igasuguste mehhanismide äh, põhimõtted ning vaatama, kuidas neid eesmärke nende kaudu saavutada ning igasugused ettepanekud peaksid olema seotud äh, vastavate väärtustega, mille alusel oleks võimalik siis andmeid ka pärast võrrelda. daamid ja härrad, aitäh! Äh, need olid kõige tähtsamad tulemused äh, ja põhisoovitused, mis vajaksid komisjoni poolt käsitlemist. komisjon on osa neist äh, aktsepteerinud, osa täielikult, osa osaliselt ja mõningatel juhtudel äh, komisjon ei ole teatud lahendusi heaks kiitnud, aitäh. Herzlichen Dank für diesen wichtigen Bericht, der ja suur tänu selle väga olulise aruande eest, siin on väga palju arve tõesti ja nüüd saab sõna meie raportöör proua Schmidt. suur tänu, ma soovin ka täita selle põhjalik, tänada selle põhjaliku raporti eest, kui niivõrd palju raha kulutada, siis tuleb täpselt ka vaadata, kuhu see raha läheb tavaliselt, kui on sellised eriraportid äh, põllumajanduse toetamise kohta, siis me juba teame, mis see suund saab olema ja toetuse määrad ei ole täpselt mõõdetavad. erinevused liikmesriikide vahel on loomulikult äh, väga suured ja pinnuks silmas on minu jaoks äh, ka see, et äh, riiklikud ametiasutused on silmitsi suure bürokraatliku koormaga. see alati paneb mind järele mõtlema selle üle, et me peaksime selle vastu midagi ette võtma. teiselt poolelt äh, mind rõõmustab see, et Kontrollikoda ütleb äh, niivõrd selgelt välja ÜPP eesmärgid põllumajandustootjad on ääretult olulised äh, meie kõigi jaoks ja neile tuleb äh, tagada piisav sissetulekute tase. mis nüüd äh, puudutab seda põhitoetuskava, siis äh, siin ei ole pandud paika mõõdetavaid äh, eesmärke eriti mis puudutab tõhusust ja tulemuslikkust ja me ei saa siis ka vastavalt mõõta põllumajandustootjate sissetulekute paranemist. me ei ole kindlad, millised äh, toetused on just kõige paremad, et tagada üle Euroopa rentaabel äh, põllumajandustootmine ja kohane sissetulekute tase põllumajandustootjatele. me võime kontrollikoja soovitusi tõesti vägagi toetada, olgugi et riiklike ametiasutuste administratiivne koormus on suur, siis äh, põhikontrollid peavad loomulikult äh, kontro-, äh, toimima, meil peab olema kohane info maakasutuse kohta ja vajalikud kontrollid tuleb tõesti äh, läbi viia. me teame, et põllumajanduse olukord riigiti on väga erinev, näiteks kui võrrelda kas või Poolat või Rootsit ja minu arvates äh, tuleb tagada, et äh, põhitoetuskava juriidilist raamistikku rakendavad liikmesriigid ühtselt kui meil on äh, siin erinevad äh, maksemeetodid ja valikuvabadused, siis see on liikmesriikidele jätnud väga suure mänguruumi ja see ei ole süsteemi kuidagi lihtsustanud. ja jällegi riiklikud ametiasutused äh, on bürokraatia koorma all. me toetame igati soovitusi kaks ja kolm, mis on tulevikku suunatud. ma väga loodan, et need soovitused realiseeritakse, kui aastal kaks tuhat kakskümmend äh, tõesti on vähem raha ÜPP-s, siis on need soovitused eriti olulised. väga tähtis on äh, toetada aktiivseid äh, põllumajandustootjaid. meil on vaja eristada omanikke majandajatest ehk siis äh, me peame arvestama loomulikult äh, mitmekesisusega ka ja kõige selle juures ei saa rohkem äh, bürokraatiat äh, riiklikele ametiasutustele panna. nüüd on ülimaeg selleks, et Euroopa Komisjon hindaks kõikide põllumajandusettevõtete omanike majanduslikku seisu eriti mis puudutab äh, pindala suurusi, äh, samuti äh, potentsiaali, rentaablust, kulusid, sissetulekut põllumajandustoodangust ja mittepõllumajandustoodangust, samuti tuleb arvestada põllumajandustootjate konkurentsi võimet ja muid aspekte. ma arvan, et äh, me peame tõesti äh, väga täpselt vaatama, kuhu rahad lähevad, ei ole siin meil võimalik äh, laristada, meil tuleb panna kõigepealt pakka vajadused ja siis otsustada, kas need toetused on eesmärgipärased suur tänu, on mitmed sõnasoovijad, äh, proua Kadenbach, palun. suur tänu kõigepealt Kontrollikojale selle ettekande eest, aga ka kolleeg Schmidtile tema sõnavõtu eest, mida ma laias laastus äh, toetan. me peame toonitama, et äh, sissetulekuid tuleb tõesti analüüsida, muidu tekib mulje, et Euroopa raha siin lihtsalt loobitakse laiali. meil äh, praegu ei ole ju eesmärgid äh, selgelt paika pandud ja seega ka mitte mõõdetavad, me räägime siin äh, kaheksateistkümnest miljardist eurost, mis jagatakse neljale miljonile ettevõttele. proua Schmidt ju ka ütles et tegemist on sissetulekutoetusega, mis ei ole alati õigustatud. ühesõnaga, me soovime lähtuda põhitoetuskavas sissetulekute reguleerimisel, samas kui ÜPP ise peab minema kaugemale sissetulekute tagamises, seal tuleb juurde ka maaelu areng, keskkonnameetmed, tervisekaitse ja nii edasi. minu jaoks seega, kui me räägime tuleviku ÜPP-st, on ääretult oluline toonitada, et need ülesanded, mida praegu täidetakse teises sambas, tõesti analüüsitakse läbi lähtuvalt sellest, kui hästi need on saavutatavad. ja kui tulevad kärped, siis tuleb loomulikult üle vaadata põhitoetuskava ja otsetoetustele seada ülempiirid meil äh, tuleb äh, tulevikus vältida ka neid äh, nii-öelda juhuslikke kasumeid. vahetevahel jõuame me selle küsimuse juurde ja et kes siis süüdi on, öeldakse, et komisjon peaks eesmärgid selgemalt defineerima, liikmesriikidel on siin oma arvamus. lihtsustamine on äh, siin väga keeruline. me räägime siin Euroopa vahenditest, millele on juurdepääs siis nendel, kellel on toetuste saamise õigus ja meil tuleb leida tasakaal siin bürokraatia ei tohi olla liiga keeruline, ei tohi viia selleni, et äh, toetusi ei saa korralikult taotleda, aga samas äh, tuleb tagada ka vahendite jaotamisel õiglus, jah, lihtsustamisele, aga mitte õigluse arvelt, me ei äh, saa lihtsalt raha laiali loopida nii et äh, meil tuleb äh, tõesti analüüsida põllumajandusettevõtteid sellest aspektist, kas neil on seda toetust vaja. proua Klints, palun. aitäh, täna me räägime siin äh, kaheksateistkümnest miljardist kulutustest aastast, nii et see on hiigelsuur summa ja sellega seotud eesmärgid peaksid siis ka täidetud saama Need eesmärgid on, äh, nende osas võib ju kergesti äh, kokku leppida, et meil oleks äh, toiduainete tootmine tagatud ja et oleks ka põllumajandustootjatele elatus tagatud. tahaksin tänada siin ka Kontrollikoja esindajat selle ettekande eest, siin on selgelt välja toodud see, et väga palju küsimusi on veel lahtised kontrollikoda räägib äh, tavaliselt äh, väga viisakalt, ka äh, kriitiliselt ja tegelikult neid kriitilisi punkte on siin mitmeid, nagu siin ka eelkõnelejad ütlesid, meie peaksime parlamendi raportööri poolt jaoks kokku leppima, kas leiame, et äh, selline kriitika Kontrollikoja poolt on piisav või peaksime me veel mida, mil-, midagi siia lisama, kui me räägime sellistest suurusjärkudest, siis me peame väga kriitiliselt kontrollima seda, kas ei peaks mitte veelgi enam midagi ette võtma. kui me räägime järgmisest või hilisemalt äh, ülejärgmisest aastast, äh, siis see ongi ähm, hilisem aeg, kui me peame midagi muutma. kui me räägime siin komisjonist ja liikmesriikidest, nende suhetest, siis see ei ole hõõrdumisteta, me soovime ju muidugi siin äh, rakendada lähimuspõhimõtet, meil üldiselt peaks olema hea meel selle üle, kui komisjon annab teatud pädevused üle liikmesriikidele, kuid tihtipeale on need asjad äh, segamini teatud äh, liikmesriikide, erinevate liikmesriikide lähenemine ja käitumine ei ole võrreldav ning äh, see ei aita ka äh, põllumajandustootjaid. nii et me peaksime tagama selle, et tõepoolest see jaotus kaheksateist miljardi puhul oleks õiglane ja mitte niimoodi, et äh, seetõttu, et erinevad liikmesriigid oma mänguruumi kuidagi erinevalt piiritlevad, et äh, siis äh, to-, kaasneksid sellega ka erinevad soodustused, mis ei ole eesmärgipärased. küsimus ähm, põllumajanduspindade suuruse kohta, kas me soovime selle muuta otsustavaks faktoriks või peaksime arvesse võtma ka teisi kriteeriume äh,, et selle küsimuse peab kindlasti esitama, me kõik teame, et põhimõtteliselt me seisame ülesande ees äh, muuta põllumajandust, põllumajandussektori kvaliteetsemaks ja ma olen, esindan siin liberaale, ma ei ole roheline, aga me tahame näiteks loomapidamist, äh, seda äh, valdkonda muuta, me tahame massi loomapidamisest liikuda ökoloogiliselt väärtuslikuma loomapidamise poole ja soovime, et seda kõike tehetakse äh, tõhusamalt ja seetõttu on see küsimus endiselt veel lahtine. aastal äh, kaks tuhat kolmteist ühtse põllumajanduspoliitika ref-, äh, reformiga toodi sisse teatud negatiivne loend, kus teatud toetuste saajad olid välja toodud, kes eesmärgipäraselt ei tegutse, kuid mulle tundub, et see negatiivne nimekiri ei olnud suur edulugu, sellega kaasnes palju äh, küsimärke ja me peaksime nüüd kontrollima, kas me soovime jääda selle negatiivse nimekirja juurde või soovime sellest loobuda või siis me soovime välja arendada kriteeriumid, äh, mille põhjal me saaksime koostada aktiivsete põllumajandustootjate nimekirja. ja viimane punkt, küsimus äh, Äh, sellele ma juba ka viitasin, need neli äh, tuumsoovitust äh, informatsiooni parem haldamine ning see toetuste süsteemi parem ümberkorraldamine, kas me saaksime ka siin tagada selle, et tõepoolest need äh, vahed erinevate liikmesriikide vahel, et kui neid ei saa kõrvaldada, kas neid saaks vähemalt vähendada. nii et kokkuvõtteks võib öelda, et me räägime väga suurtest summadest ja me peaksime tagama selle, et äh, seda raha kasutatakse eesmärgipäraselt ja et äh, kui me räägime juba ühisest põllumajanduspoliitikast, et siis väheneksid vahed liikmesriikide vahel aitäh. ma ka ise soovisin sõna. kui äh, me räägime siin äh, selle raporti sisust, äh, siis võrreldes sellega need soovitused, mida Kontrollkoda on välja toonud, need on ebapiisavad, mina olin pettunud äh, nendes äh, soovitustes, mis on niivõrd nõrgad võrreldes äh, selle raporti sisuga, miks nad siis on niivõrd äh, lahjad? kui me seda raportit loeme, siis tekivad teatud kahtlused. ja küsimuseks on, et siin raportis räägitakse konkreetsetest aspektidest ja selle kõige eest ma tänan Kontrollikoda, kuid kokkuvõte või järeldus, et mis me sellega nüüd peale hakkame, see ei ole päris see, mida mina ette kujutasin, me ei saa ju lihtsalt öelda, et jah, äh, mõned äh, põllumajandustootjad on seda, neid määruseid veidi põhjalikumalt lugenud kui teised. mulle meeldisid need teise kasti näited, mis te olete siin välja toonud, null koma null äh, hektaril saab teenida su-, null koma null üks hektarilt ähm, need kümme tuhat äh, ruutmeetrit, need on sada korda sada meetrit, see on juba hektar. ja kui me räägime null koma null ühest hektarist, siis ma tegelikult räägin ühemeetrisest äh, pinnast, äh, see on siis sada meetrit pikk, üks, ähm, üks meeter pikk ja tuhat meetrit sada meetrit lai, siis võib küsida, et kuidas selle pealt saab teenida kui üheksa tuhat äh, eurot ja ja enam ja siis inimesed õigustatult küsivad, et niimoodi ma ei mõista, milles see Euroopa Liit siis seisneb. et teatud küsimused ei tekita ei tekita mitte lihtsalt kahtlusi, vaid neid lihtsalt aktsepteeritakse, te lihtsalt äh, andsite oma heakskiitu sellele, et äh, saadaks, et äh, ühed lõikavad sellest süsteemist täiesti märkimisväärselt kasu. nii et sisuliselt ma tahtsin tähelepanu sellele juhtida ja me ei tahaks siin tulla järeldusele, et me ei taha sellega enam, et meil sellega enam midagi pistmist oleks nii et selle mudeliga, et igaüks teeb, mis ta tahab ja saab sellest, lõikab sellest maksimaalselt kasu, selle mudeliga me justkui ehitame siis üles seda ühtset põllumajanduspoliitikat ja ja tundub, et meil on veelgi vähem selliseid konkreetseid programme ja liikmesriikidel ei ole nüüd ka mingisugust huvi selle tõhususe suurendamisega tegeleda. nii et äh, ma leian, et see aruanne oli väga hea, soovitused väga nõrgad. ja ma ka mõtlesin, mida siis teha ja võib täitsa meeleheitesse sattuda, sest äh, kui me räägime siin äh, täpsematest andmetest, äh, esitamisest, suurematest nõudmetest, see tegelikult toob lihtsalt endaga kaasa suuremat bürokraatiat ja see ei aita tegelikult seda probleemi lahendada. nüüd aga annaksin sõna komisjonile ja siis uuesti härra Figureidole. ja härra Pasku, palun, äh, põllumajanduse peadirektoraadist, palun. Thank you, Mrs Chair suur tänu, proua esimees. kõigepealt äh, mõned üldised märkused seoses raportiga ja siis äh, vastan ka mõningatele tõstatatud küsimustele selle arutelu käigus. ja ka kommenteerin seda, mida ka raportöör ütles. kõigepealt tahan öelda, et mul on hea meel olla siin komisjonis, et süvendada juba varasemat äh, arutelu, mis puudutab Kontrollikoja äh, raportit põhitoetuskava kohta. ja alustuseks, proua esimees, mõned positiivsed aspektid seoses selle eriaruandega mul on väga hea meel järelduste üle selles eriaruandes, mis puudutab komisjoni tegevust, mis puudutab seda kõige olulisemat sissetulekutoetust, me räägime kaheksateistkümnest miljonist eurost, neljast miljonist põllumajandustootjast ja meil on väga hea meel saada hea vastu Kaja põhitoetuskavale seda, et järelevalve on piisavalt korraldatud ning komisjoni oma auditit on täiendanud ka need tulemused ning peab nentima, et aruanne on üldiselt põhitoetuskava ja komisjoni rolli osas positiivne ja ka järelevalve osas positiivne. samuti sooviksin rõhutada, et on aruandes toodud, et, et põhitoetuskava on edukalt kasutusele võetud liikmesriikides, neli miljonit äh, abi, toetuse saajat äh, varasemalt äh, ja see võib minna kuni seitsme miljoni, see on tõeline väljakutse ja me oleme teine, see on nõudnud tõsiseid jõupingutusi liikmesriikide ametivõimudelt ning raport rõhutab, et liikmesriigid on suutnud äh, arvestusi äh, korrektselt äh, sisse viia ja see on äh, positiivne. jätkaksin positiivsete märkustega, kõik soovitused, millele siin viidati, kui need on asjakohased seoses komisjoni tegevuses, on saanud heakskiidu, aga nagu öeldud on, siis eelmisel kohtumisel, siis me ei saa praegusel hetkel prognoosida äh, täielikult äh, kõikide nende soovituste mõju, eriti mis puudutavad siis suunamist, äh, ühtlustamist ja lihtsustamist, need äh, leiavad käsitlemist seadusandliku ettepanekute käigus kaks tuhat kakskümmend aastate järel. nagu öeldud, siis tegutsemine on õigel teel ja ajakavast kinni pidanud. ja ma tahaksin jah kommenteerida, et äh, lihtsustamine, ütlustamine, suunamine on põhieesmärgid, mis on komisjoni poolt ka oma teatiselt välja toodud, mis puudutab ähm, toidu ja põllumajanduse tulevikku ÜPP-s kaks tuhat kakskümmend aasta järel. sooviksin ka rõhutada, et hiljutine komisjoni teatis, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, rõhustab, rõhutab, et otsetoetused äh, mis on endiselt poliitika oluliseks osaks, leiavad äh, paremat suunamist ja ütlustamist tulevikus. ja komisjonil on vaja tasakaalustatumat ähm, lähenemist, sellest rääkisime me ka arutelus äh, tootjate ja liikmesriikidega ja seda on osaliselt võimalik ähm, ähm, saavutada äh, põhitoetuskavadega ja äh, ja teatud piirmääradega, millega on võimalik kokku hoida vahendeid ja anda täiendavat toetust väikestele ja keskmise suurusega tootjatele. lisaks täiendav ühtlustamine keskmiste maksete osas liikmesriikide vahel selleks, et äh, tuua omale lähenemale maksete tase Euroopa Liidu keskmisele rääkides teemadest nagu lihtsustamine ja suunamine, tahaksin meelde tuletada, et komisjoni teatis äh, toidu ja põllumajanduse teemal teeb ettepaneku uue mudeli osas, mis võtab arvesse äh, tegevussuuniste puudumist ning eesmärkide puudumist ning uus mudel muudab poliitika meie arvates lihtsamaks tõhusamaks ja suunatumaks ja seda läbi äh, kahe põhielemendi. esiteks äh, suurem subsidiaarsus äh, läbi poliitikainstrumentide, mis on kohandatud kohalikule või riiklikule tasandile ja samuti sisse tuues uusi lähenemisi, mis lähtuvad tulemustest pigem lähenemiste asemel Eh, mis on paika pandud Euroopa Liidu tasandil. nüüd tulles tagasi mõningatele kontrollikoja tulemustele ja tulemuste ja kriitika juurde, mis puudutavad ütlustamist ja suunamist ja sellega seonduvat, tahaksin teie tähelepanu pöörata faktile, et on selge, et halduskoormus on oluliselt eh, käesolevas ÜPP-s eh, suurenenud aga samas esialgne komisjoni ettepanek selle perioodi kohta sisaldas palju vähem variante põhitoetuskava kohta ning esialgne ettepanek oleks meie arvates olnud äh, palju lihtsam sissetulekutoetuste süsteem. samas kaas äh, seadusandjaga äh, vastavas protsessis on jõutud tulemuseni, mis on andnud liikmesriikidele suurema paindlikkuse, mis äh, omalt poolt on äh, paremini kohandatud põllumajandustootjate vajadustele, aga samas on endaga kaasa toonud palju keerulisemad rakendamisreeglid, korraldamisreeglid ning ka kontrollimeetlid, meetmed riigi tasandile ja tahaksin rõhutada seda, millest räägitakse, see aktiivse põllumajandustootja eh, ja see negatiivne lis-, eh, nimekiri, see toodi sisse eh, seadusandlikus protsessis ja see tõi endaga kaasa reegli, mis äh, ei ole niivõrd tõhus ja tõi endaga kaasa ka olulise halduskoormuse teatud liikmesriikides samuti, mis puudutab, puudub äh, suunamist või selle puudumist, nii nagu raportis on ära toodud, siis äh, rõhutaksin, et liikmesriigid peavad suunama toetusi aktiivsetele tootjatele, nendele, kes äh, sõltuvad oma sissetuleku osas põllumajandustegevusest, liikmesriigid saavad saavutada suurema suunatusega maksete tasandite osas, mõned liikmesriigid on seda kasutanud ja samuti on võimalus ka täiendavalt suunata lähtudes siis sissetulekutoetusest, mitte läbi põhitoetuskava, vaid teiste ka, toetuste kaudu. põhitoetuskava moodustab viiskümmend kuni kuuskümmend protsenti kogu otsetoetuste maksete ümbrikust, mida põllumajandustootjatele makstakse me võime rääkida siit äh, lahti seotud toetustest, noortest tootjatest, siin on mitmeid erinevaid äh, kavasid, millega on võimalik äh, spetsiifiliselt arvesse võtta põllumajandustootjate sissetuleku toetamine, lähtudes nende võimalustest ja liikmesriikidel on võimalik suunamist kasutada läbi nende erinevate aspektide. samuti lisaksin, et põllumajandussektori ähm, omaduseks on ka tege-, suur killustatus, neli miljonit äh, abisaajat, põhitoetuskava osas seitse miljonit, äh, otsetoetuste osas, see on väga killustunud äh, sektor ja selleks, et anda seda toetust, on meil vaja saavutada õige tasakaal nende suunatluste vahel ja minimeerida ka vastavat ähm, halduskoormust. ja kui me soovime kõiki aspekte arvestada, siis tooks endaga kaasa tohutu halduskoormuse äh, ja praegu on selge, et selles valdkonnas on meil vaja saavutada õige tasakaal suunatuse vahel, mida võib alati parendada, aga samas ka arvesse võtta sellega seonduvat halduskoormust ja me peame seda käsitlema nii ametivõimude kui ka kohalike tootjate tasandil. Noh, seoses ühtlustamisega tahaksin välja tuua, et komisjoni esialgne ettepanek nägi ette eh, ühtse ühiku väärtuse sissetoomist põhitoetuskavas eh, kaks tuhat kakskümmend aastaks piirkonnas või liikmesriigis me oleme näinud ka erinevaid ettepanekuid ja praegusel hetkel on liikmesriikidel kolm eh, võimalust, kaks täielikku ühtlustamist, üks lühi, teine pikaajalises ja ka kolmas võimalus, mis puudutab osalist ühtlustamist, mis tähendab seda, et kaks tuhat üheksateist aastaks mõnedes liikmesriikides on endiselt mõningaid erisusi äh, väärtuste äh, vahel, mis puudutab toetusi. samuti paar sõna ka auditi kohta, mis on äh, selle eriaruande samuti käsitlust leidnud. see, mis puudutab toetuste õiget arvutust äh, Äh, liig-, osades liikmesriikides ka meie audit jõudis sarnaste ähm, tulemusteni ja mitmed äh, nendest leidudest on juba menetluse käigus käsitlemist leidnud ning komisjon on liikmesriikidele äh, tähelepanu juhtinud ja aitäh nendele tõstatatud teemadele ja me oleme täiesti kursis ja tegeleme vastavusnõuetega kontrollikoda leidis ka, et sertifitseerimisasutused peaksid täitma suuremat rolli asutuste kontrollil toetuste osas. komisjon on sellega nõus, sertifitseerimisasutused peavad selliseid kontrolle läbi viima ning komisjon on sellega oma juhistes välja toonud, seega me oleme nõus kontrollikojaga ja aktsepteerisime ka nende soovitust seoses auditiga nii palju üldiseid märkusi ja lisaks, kui tohib, siis äh, reageeriksin ka mõningatele tõstatatud küsimustele arutelu käigus. esiteks see, et, et on vaja paremini arvesse võtta sissetulekud põllumajandustootjate lõikes. ja kui tõesti on üks valdkond, millel me tõsiselt silma peal hoiame, analüüsime, hindame, siis on see, puudutab see sissetulekut lähtume mikromajanduslikest andmetest, mis võimaldab meil äh, olukorral silma peal hoida, lähtudes äh, tootjatüüpidest, piirkondadest ja liikmesriikidest ja äh, teeme seda läbi vastava võrgustiku, kus on ole, olulised andmed olemas, kasutame ka makrotasandit, lähtudes Eurostati andmeid ja minu arvates on meil väga hea pilt äh, selles osas, mis puudutab põllumajandustegevusest tulevat sissetulekut, aga ka seda, mis puudutab ähm, sissetuleku saamist läbi erinevate tootmisfaktorite, ehk siis see ei puuduta mitte ainult nende tegevusest, vaid ka sellest, mis on seotud äh, näiteks põllumajandusturismist äh, ja muust sellisest me analüüsime sissetuleku olukorda ja kasutame seda teavet selleks, et kõigepealt põhjendada eh, toetuste olemasolu, see on eh, oluline eelarverida ÜPP-s ja Euroopa Liidu eelarves tervikuna ja sellepärast võib öelda, et meil on väga hea põhjendus selle kohta ja meil on vaja ka paremini seda sissetulekut äh, kujundada liikmesriikide tasandil äh, meie arvates ei saa lähtuda liiga suurtest detailidest, äh, meil on liiga palju toetuse saajaid, et, et seda kõike niiviisi korraldada. nüüd, mis puudutab sissetulekutoetusi, ja põhitoetuskava, mis on pindalapõhine, äh, tahaksin ma selles osas rõhutada, et meie jaoks on oluline see vahend sisse jätta, äh, pindalapõhine lähenemine esiteks sellepärast, et see on üks usaldusväärsemaid äh, teabeallikaid, mis puudutab põllumajandustegevust. me võime rääkida erinevatest ähm, Äh, vastavatest süsteemidest, mis äh, neid katastreid arvesse võtavad, lisaks on see ka põhimõtteline äh, tootmisfaktor põllumajandusvaldkonnas ja see kajastab meie arvates ka kõige paremini põllumajanduslikku tegevuse kahetasandilist mõju ehk siis ühest kohast küljest toidu tootmine, teisest küljest loodusvarade säilitamine ja meie arvates on oluline lähtuda sissetulekutoetusest eh, pindalapõhi, eh, sissetulekutoetusel põhi, pindalapõhisest lähenemisest. ja meie arvates on see väga oluline element eh, mis puudutab siis äh, suurust äh, nende ettevõtete või tootjate puhul ja me kindlasti ka tulevikus jätkame seda arvesse võt-, selle arvesse võtmist, kus me mehhanismidega üritame ette näha äh, neid negatiivseid efekte, et õiglasemalt sissetulekutoetust jagada erineva suurusega tootjate vahel Euroopa Liidus mis puudutab seda negatiivset nimekirja, nagu öeldud, siis äh, aktiivse põllumajandustootja puhul see tuli sisse kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kolmteist aasta äh, kaas-, äh, seadusandlikus protsessis parlamendi ja nõukogu poolt umbes pooled liikmesriigid on otsustanud peatada selle negatiivse nimekirja kasutamise põl aktiivse põllumajandustootja puhul kaks tuhat kaheksateist äh, aastast edasi ja põhiküsimus puudutab halduskoormust, aga on ka selge, et enamustes liikmesriikides on tahe lähtuda suunatusest avaliku toetuse puhul ja sissetulekutoetuse puhul äh, toetada just neid tõelisi põllumajandustootjaid, neid, kelle majandustegevus tegelikult äh, ongi selline, kus sissetulek tuleb põllumajanduse valdkonnast. nüüd see näide, proua esimees, mis puudutas toetusi väga väikestele ettevõtetele, siis tahaksin mainida, et siin on mõned miinimumnõudmised äh, ja need miinimumnõudmised on Euroopa Liidu tasandil paika pandud, aga võivad varieeruda liikmesriikide tasandil, lähtudes põllumajandussektori struktuurist. null koma üks hektarit on miinimumtase Euroopa Liidu tasandil see võib kasvuhoone äh, tootjate, kasvuhoone kasutajate puhul näiteks nii olla ja see miinimummäär on liikmesriikide tasandil kohaldatav ja meie nõuame äh, siis vastavat äh, infot ja me ei tohiks siinkohal ka unustada ja rõhutaksin, kui teatud juhtumitel äh, abisaaja üritab äh, reeglitest kõrvale hiilida ja, ja kasumit maksimeerida, siis äh, see toetuse saaja potentsiaalselt äh, võib langeda liikmesriikide sanktsioonide alla, neil on võimalik seda juhuslikku tulu käsitleda ja see on seotud ka ühtlustamisega paljudes liikmesriikides, kus on tegemist ühtsete maksetega, on see nii ning see tootja äh, puhul võib rakenduda ka degressiivne makse, mis kaks tuhat viisteist aastal sisse toodi, miinimumtase viis protsenti ja üheksas liikmesriigis on maksed piiratud ka sellega seoses ning need erandjuhtumid võivad aset leida, nii see on ja me üritame ka tulevikus neid arvesse võtta. aga mõned hoiatavad sõnad äh, ka keeruline on üldistada seda, mida on vaja teha, lähtudes juhtumitest, mis meie arvates on marginaalsed erandid ja ei esinda enamusi tootjaid, kes äh, sissetulekutoetust saavad, aitäh. aitäh, pean ühe teema juurde tagasi pöörduma, need äh, erandid, äh, kui seda erandit ei kasutata, siis tundub, et sellest erandist on saanud juba reegel. nii et sellele tahtsin tähelepanu juhtida ja tahtsin ka teada seda, mis siis õieti muhtub äh, nende äh, ühiste otsemaksetega, mida juba järgmisel eelaasta arval äh, eel,, eelarveaastal võime näha muutumas, näiteks rohestamine, uue põllumajandusmaa kasutuselevõtt ja nii edasi, siin ei juhtu ju midagi, selleks peaks ju reegleid muutma, aga mis siis tegelikult tõesti muutub ähm, sellega, et ähm, loobutakse sellest ühisest otsemaksete kavast, aitäh? Thank you very much, Mrs Chair um,. As you will easy aitäh minu jaoks on raske teile anda üksikasju selle kohta, ähm, mis siis õieti muutub, kuna komisjon parasjagu valmistab just ette konkreetset ettepanekut äh, ÜPP tuleviku kohta ning äh, see on äh, ju kaasotsustusmenetluse küsimus aga kui ähm, me räägime komisjoni teadusest ja pärast äh, ÜPP-st pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, äh, siis me võime juba rääkida uuest äh, mudelist, kui me räägime lihtsustamisest, kui me räägime suunamise vähesusest, kui me räägime tõhususe vähesusest, ma ei taha rääkida mõjususe vähesusest, mulle tundub, et see on praegu juba mõjus äh, pool põllumajandustootjate eh, sissetulekust tuleb eh, ÜPP-st, nii et eh, mõjususe, see ei ole kahtlust. kuid kõikide nende teemadega tegeletakse uue juhtimise haldusmudeliga, kus toetust antakse vastavalt konkreetsetele eesmärkidele, mis kehtestatakse Euroopa Liidu tähend-, tasandil, mida kohandatakse vastavalt riigi vajadustele ja nende põhjal siis tuvastatakse äh, veel täpsemad eesmärgid äh, riigi ning äh, regiooni tasandil ja tuuakse välja reeglid vastavalt Euroopa Liidu raamistikule, mis võtavad arvesse liikmesriikide vajadusi ka selle uue sissetuleku ähm, toetuse näol liikmesriigid äh, saavad äh, suurendada sissetulekutoetust äh, väikestele keskmise suurusega põllumajandusettevõtetele ja vähendada toetust suurematele ettevõtetele, mis siis võib, see ei ole küll automaatne, võib endaga kaasa tuua vähema toetuse Euroopa Liidust, nii et see on see põhiline muutus tulevikus, nii et see loogika muutub äh, selleks, et äh, suurendada tõhususega ja suunamisega paremini ja see meie arust, äh, see suurendab ka lihtsustamist, nii et me keerukust vähendame niimoodi, et liikmesriigid kogu seda sissetulekutoetuse süsteemi kohandavad. see negatiivne nimekiri on Euroopa Liidul kehtestatud, võib-olla see teatud riikides ei ole üldsegi asjakohane, kuid tulevikus liikmesriigid, kui me jääme selle suunatud äh, aktiivsetele põllumajandustootjatele suunatud nimekirja juurde, siis liikmesriigid saavad äh, sellega vaadata vastavalt enda põllumajandussektorile, mis on aktiivne äh, põllumajandustootja nende kontekstis, nii et me muudame selle palju suunatumaks, palju lihtsamaks ja palju tõhusamaks, selle süsteemi. ja mida me soovime saavutada, see on üks meie põhieesmärkidest ka selle teatisega, on sisse tuua õiglasem sissetulekutoetuse süsteem, ähm, mis on võrreldav ka liikmesriikide vahel. ja see on äh, juba vastu võetud ka mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus. tulevikus sissetulekutoetus juba peal jätkub, kuid see sissetulekutoetus, seda rakendatakse palju õiglasema süsteemi kohaselt selleks, et saavutada õiglasem jaotus, kus on võimalik, on võimalik siis siduda seda teemat tootmisega või siis degressiivsete maksete süsteemi, kus enam toetust läheb just väikestele ja keskmise suurusega põllumajandustootjatele. ja siis ei toe-, toetata sissetulekus niivõrd neid suuremaid, kellel selle järele on vähem vajadust. nii et mõne nädala pärast see ettepanek ka tuleb, saame enam armu selle põhitoetuskava osas pärast aastat, kahe tuhande kahekümnendat aastat. jaa, dankeschön, wir freuen uns auch schon. aitäh, meie ka juba rõõmustame ette. ja praegu, praeguses õiguskorras siis midagi ei muutu, seda me võime siis konstateerida, kõik jääb nii, nagu on ja loodame, et siis tulevikus muutub asi paremuse peale. härra Figureido, palun. proua Kappel kõigepealt, minu küsimus on seotud äh, sellega, et nüüd see uus tulemuste saavutamise mudel, mm, see kõik seondub selle probleemistikuga, millest me oleme juba rääkinud, see on võib-olla minu isiklik mulje, kuid äh, kui meil on juba ettepanek, mis annab liikmesriikidele veelgi enam võimalusi ähm, kaasa kujundada seda poliitikat, siis äh, me peaksime Ehm, saama ka objektiivselt ehm, seda kohandamist hinnata ja vaadata, kas me sellega ka eesmärgi saavutame, kas me ei saavuta mitte vastupidist sellele, mida Kontrollikoda pidevalt rõhutab, et me peaksime olema parameetrid, indikaatorid, mis tagaksid võrreldav, võrreldavuse erinevate mudelite vahel ja mis võimaldaksid meil ka kinni pidada oma eesmärgist kuid arvestades ajaraamistikku, ma näen, et äh, meil on äh, hoopiski kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa erinevat äh, mudelit, mis ei ole võrreldavad ning mis ei vasta ka ühtsetele parameetritele. ja teine küsimus, mida on saavutatud kontrollikoja ekspertide ähm, seas, et kas need äh, kriteeriumid on ka sellised, mille põhjal pärast saab vaadata, kas töö on olnud äh, ka kasulik, aitäh. kas on veel märkusi? Yes, thank you very much. Yeah, I would like to come back, I think, to um, one tuleksin tagasi ühe teema juurde, mille proua Kadenbach tõstatas. tulevikus, kui komisjoni Ähm, sammud on selle teatisega kooskõlas, ähm, mis varsti avaldatakse, siis meil on ka palju enam mänguruumi liikmesriikidele kujundamaks ja rakendamaks tulevikus äh, äh, seda põhitoetuskava. kuid tahaksin meenutada seda esiteks, et seda tehakse Euroopa Liidu raamistiku sees, et see ei ole lihtsalt äh, kõigile lihtne kasusaamise võimalus peab kasutama Euroopa Liidu vahenditega, instrumentidega. nii et peab arvesse võtma ka nende instrumentide detaile e, ja need, see jäetaksegi liikmesriikidele, et nad kohandaksid neid instrumente enda farm, põllumajandussektori vajadustele ühes konkreetses liikmesriigis või regioonis me teeme koostööd ka rohestamise kolleegidega. kui see peaks olema kõigile sobiv süsteem Euroopa Liidus, siis või me näeme tihtipeale, et mis sobib poolele liikmesriikidest, siis poolele see ei sobi, nii et meil peaks olema mingid miinimumnõuded Euroopa Liidu lõikes ja oleks võimalik siis kohandada seda süsteemi ja edasi veel kujundada seda vastavalt vajadustel sissetulekutoetuse osas. nii et äh, kakskümmend seitse erinevat äh, sissetulekutoetuse mm, modelli võib meil tulevikus olla, juba praegu on meil erinevad mudelid. isegi kui neid on kakskümmend seitse, neid toetussüsteeme, siis raamiks on neil Euroopa Liidu raamistik, äh, Euroopa Liidu seadusandluse äh, raamistik, kui nad on piisavalt äh, paindlikud ja tõhusad ähm, ja palju tõhusamad, kui nad on praegu. ja kindlasti koostatakse ka indikaatorite süsteem, et vastata sellele, mida Kontrollikoda nõuab, et meil oleks paremini mõõdetavad eesmärgid, mis on seatud erinevatele instrumentidele, mis hõlmaksid ka äh, keskkonda ja muid teisi valdkondi ja paremad võimalused ka jälgimiseks, monitoorimiseks ja ka selleks, et paremini hinnata seda mõju, mis sellele toetusele nendel poliitilistel instrumentidel on äh, põllumajandustootjate sissetulekule aastal kaks tuhat üks, kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse, nii et me teeme tööd nende indikaatorite kallal, et seda olukorda hinnata. In a nutshell, Sie haben völlig recht. jaa, muidugi on teil õigus, aga nüüd sõna härra Figureidole. Thank you very much. suur tänu, esinaine. suur tänu teie komisjonile kõikide küsimuste eest. suur tänu märkuste kohta meie auditi raporti kohta. ma tahaksin öelda üht-teist äh, üldiselt. kontrollikoda peab olema viisakas sõna võttes, aga kohus ehk kontrollikoda peab olema ka selge ja me üritasime olla selged. ja ma usun, et oma raportis äh, me tõime põhisõnumid selgelt välja aga kui me sõnastame selgelt, siis me peame arvestama ka selle ajahetkega, milles me asume. praegusel hetkel käivad arutelud äh, järgmise MFF-i teemadel, räägitakse ÜPP tulevikust ja me peame arvestama sellega, et praegusel konkreetsel ajahetkel, kui me teeme soovitusi, siis need peavad äh, olema ajakohased. kõik äh, küsimused, mis te esitasite, nendele ma ütleksin üldiselt vastuseks, et me äh, ütleme oma raportis kolme asja. esiteks, formaalselt on olemasolev süsteem toimiv, sisuliselt aga on äh, põhieesmärk, äh, mida reformiga kaks tuhat kolmteist üritati saavutada, ikka veel saavutamata. lihtsustamine, suunamine ja tasemete ühtlustamine nendes äh, valdkondades ei ole põhjapanevaid muutusi toimunud ja see on see põhisõnum, mille me saadame seadusandjale, olge siin tähelepanelikud. ja veel mõningatest äh, aspektidest. kõigepealt äh, halduskoormus. selge on see, et äh, lihtsustamine oli üks kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformi põhieesmärke. meie oleme arvamusel ja ma arvan, et komisjon on ka meiega nõus, et äh, reformi keerukus iseenesest äh, nägi ette erinevaid lahendusi, erinevaid võimalusi liikmesriikidele ja enamasti need äh, erivõimalused olid keerulisemad kui üldreeglid ja ma tõstataksin siin küsimuse, et kas on halb anda võimu liikmesriikidele, et töötada välja konkreetsed lahendused. minu arvates see halb ei ole, kui on olemas üldine reegel, üldine raamistik, millest liikmesriigid peavad äh, kinni pidama, millega nad peavad arvestama kui sellist üldist raamistikku või nõuet ei ole ja kui me anname siis liikmesriikidele võimaluse teha, mida nad tahavad, siis me näemegi, et äh, lõplikud lahendused osutuvad äh, keerulisemaks. ja see ei ole lihtsustamine. ja nii, nagu härra Pasku ütles, äh, komisjon on meiega selles küsimuses ühel meelel. teiseks, erinevused liikmesriikide vahel on ääretult suured, kui me räägime siin äh, summadest. meie raportis te leiate vastavad andmed ja küsimused, küsimus on, et äh, miks äh, on need summad niivõrd erinevad? ja ma arvan, et siin on kolm põhilist põhjust seadusandja ei saa siin midagi muuta. esiteks, liikmesriikides on põllumajanduse olukord ääretult erinev, see on fakt ja seda fakti ei ole võimalik lihtsalt äh, muuta, seda tuleb aktsepteerida. aga on veel kaks äh, valdkonda, kus äh, võib-olla saab seadusandja midagi muuta. kõigepealt ajaloolised elemendid ma arvan, et meil on äh, ikka veel ajalooline raskus kanda. meil on endiselt teatavad äh, aspektid sajandi algusest, mis meid äh, mõjutavad. ja see kõik kandub üle põllumajandustootjatele, seadusandja peab nende ajalooliste elementide üle järele mõtlema. edasi, võimalused liikmesriikidele leida erinevaid lahendusi, nagu ma eelnevalt ütlesin, siis äh, võimaluste andmine liikmesriikidele on hea, siis kui on üldine reegel või raamistik Euroopa Liidus. niimoodi, et äh, erinevused liikmesriikide vahel oleksid äh, tasakaalustatumad. meie jaoks on äh, väga oluline see, et äh, mitmed alamäärad on paika panemata. näiteks kui me räägime põllumajandustootjatest siis äh, poliitika eesmärkide toetamise alused on kohati puudu, ei ole piisavalt infot selles vallas. ja samuti, kui vaadata praegust ÜPP-d, siis ei ole otsest seost äh, poliitika eesmärkide, poliitiliste vahendite ja kvantitatiivsete meetodite vahel. me ei saa öelda, et siis kas spetsiifiline poliitiline vahend on tõhus või mitte sellepärast et äh, meil ei ole selgelt sõnastatud äh, eesmärke ja nende saavutamise mõõtmise vahendeid. nüüd äh, edasi suunamine ja negatiivsed nimekirjad. nagu juba toonitati härra Pasku poolt komisjonist, siis äh, mis puudutab neid negatiivseid nimekirju, siis jah, see oli hea idee ka minu arvates. negatiivse nimekirjaga üritati tegeleda probleemiga, mis äh, avastati juba varem. tihtipeale said toetust äh, inimesed, kes tegelikult ei olnud äh, põllumajandustootjad. Need idee iseenesest oli hea, aga hiljem me avastasime, et äh, see lahendus tekitas keerukust ja suurendas äh, halduskoormust liikmesriikides, aga samas pean ma siin tulema tagasi selle juurde, et mis lahenduse leidis äh, parlament. vabandust, ma pean ütlema teile siinkohal tõesti ausalt, et see lahendus mille leidis parlament, oli lihtsam. liikmesriikidele öeldi, et äh, tehke nii, nagu te tahate. parlament ei küsinud, et miks see on administratiivselt äh, nii keeruline, milliseid lahendusi meil on võimalik leida suunamisega. parlamendi lahendus oli kõige lihtsam, tehke nii, nagu te tahete, ilma üldise raamistiku ilma üldise reeglita. ja seetõttu mul on hea meel, kui äh, ma kuulen äh, komisjoni ja äh, ma olen valmis kuulama tulevikus vastavaid ettepanekuid. ühesõnaga, kui Euroopa Komisjon ütleb, et meil peab olema üldine raamistik Euroopa Liidus selles vallas. ja lõpetuseks tuleb öelda, et äh, ei tohi ära unustada, et meil on äh, põhitoetuskava ÜPP-s, meil on mure põllumajandustootjate sissetulekute pärast, aga on ka teised äh, teemad, rahvatervis, keskkonnakaitse, loomade heaolu väga palju asju, me peame nendest kõigist teadlikud olema. kontrollikoda on koostanud tõesti väga palju raporteid äh, nendes valdkondades, et äh, oleks selge, millised probleemid on Euroopa Liidu põllumajanduses proua esinaine, ma kuulasin äh, tähelepanelikult äh, teie kriitilist lähenemist äh, meie soovitustele ja ma saan aru sellest, mida te tunnete. aga kui te loete tähelepanelikult, mida me ütlesime, siis meie soovitused äh, lähtuvad äh, praegusest ajahetkest, kus me oleme, kus äh, pannakse paika uusi poliitikaid ja me teeme soovitusi kolmes põhivaldkonnas, mis meie arvates on olulised. tulevikus äh, meil saab olema kindlasti palju erinevaid lahendusi, mis tegelevad lihtsustamise ja suunamisega. aga mis on need põhiküsimused? kõigepealt meil on vaja korrektseid äh, kalkulatsioone. kui me jätkame põllumajandustoeta-, tootjate rahalist äh, toetamist, siis äh, meie kui välisaudiitori jaoks on kalkulatsioonid kõige aluseks, seda esiteks. nüüd teiseks, Euroopa Komisjon ja parlament peavad olema hästi informeeritud ja meile tundub, et Euroopa Komisjonil ei ole piisavalt õigeaegset infot kõikide nende asjade kohta ja seetõttu soovitusest kaks me tõimegi sisse infoteema. ja me teeme ettepaneku, et tulevikus peaks olema komisjonil äh, rohkem äh, pädevust küsida infot liikmesriikidelt. ja kolmandaks, see soovitus on seotud äh, põhiküsimusega. Nende alusmäärade puudumine, mis on seotud põllumajandustootjate sissetulekuga põllumajanduspoliitika üks põhieesmärke on põllumajandustootjate toetamine. meile tundub, et selles vallas äh, piisavalt infot ei ole, põhialuseid äh, äh, paika ei ole pandud, et panna paika sealt edasi peamised eesmärgid. proua esinaine, lugupeetud äh, komisjoni liikmed, ma usun, et ma vastasin peamistele küsimustele, aga olen loomulikult teie käsutuses, kui te soovite veel lisaküsimusi esitada, aitäh! sõna raportöörile, palun. Ehm, kui kaua monoloogi eh, pidada, siis ei tähenda see seda, et kõik oleks ehm, asjakohane nii et äh, süüdistamine ei olnud kindlasti äh, eesmärgiks, äh, ma ütlesin, et teatud ettepanekuid kontrollikojalt ma väga toetan, kuid see ei tähenda see seda, et ühelt poolt parlamendilt nõutakse, et see, mida me siin komisjonis teeme iga raportiga, et me äh, koguksime ka infot selle kohta, me töötame selle kõigega, me loeme neid äh, raporteid ja siis öelda, et äh, me liialt vähe panustame, liialt vähe punkte ise välja pakume, see on äh, täiesti vastuvõetamatu. nii et ma kindlasti ei toeta seda, et komisjon peaks enam saama õigusi ja me räägime siin subsidiaarsusest ja peaksime töötama direktiivide põhiselt, vaatama seda, et oleks liikmesriikides lihtne Ähm, selliseid äh, reegleid kehtestada, et komisjon saaks neid siis ka, ähm, ka kontrollida. mulle tundub, et soovitused Kontrollikojast ka liiguvad selles suunas ja ma arvan, et me peaksime nendes äh, punktides, mida kõige äh, poolt mainitud sai, peaksime lihtsalt tööd tegema ja muu, muu asja jätaksime kõrvale. ma tahaksin äh, Äh, viidata sellele, et tegelikult õieti sisuliselt tegeleb selle teemaga Põllumajanduskomisjon siin kojas ja see, kuidas seal reegleid koostatakse, seal äh, sellel on muidugi väga kaugeleulatuvad mõjud ja tahaksin juba ette ära öelda selle, et äh, komisjon kolmepoolsetel läbirääkimistel samuti omab teatud võimalusi ja kui ta neid võimalusi ei kasuta, siis ei ole võimalik teda hiljem ka aidata et ei äh, piisa sellest, et järgmise reformiga lähevad asjad paremaks, minu arust see on täiesti äh, ebarahuldav, mis siin praegu on ette nähtud ja seda ei saa ka hiljem äh, parandada. mulle tundub, et komisjon vajab enam volitusi, kuid me peame lähtuma sellest, milliseid õigusi ta veel soovib sellel kõigel ei ole äh, subsidiaarsusega midagi pistmist, kui me komisjonilt ei saa äh, võtmetähtsusega andmeid. ja kui me need juba kätte saaksime, siis see oleks väga oluline, me nägime seda, et äh, kakskümmend kõige suuremat põllumajandustootjat võib-olla me oleme sellest juba ka Kontrollikoja kontekstis rääkinud teiega, härra Figureido. vaatame, millised andmed meil olemas on, me võiksime vaeva näha, vaadata, eh, kuidas eh, need andmed sealt eh, kätte saada nii et meil oleks vaja tegelikult äh, sellist äh, analüüsi toetuse saajate kohta ja kui sellist analüüsi ei tehta, siis äh, läheb kõik samamoodi edasi, et hiigelsuured summad lihtsalt lennukilt puistatakse maha ja kaasotsustusmenetluse all on muidugi ka palju küsimusi, härra Figureido, ma loodan, et te olete juba esitlenud seda eriaruannet juba ka põllumajanduskomisjonis esitlenud või seda teete, härra Figureido rõputab pead, vähemalt olete te selleks kuupäeva paika pannud. et muidu ilma selleta ei ole meil võimalik ka suuremast tõususest rääkida, tundub, et selle päevakorrapunkti käsitlemisega oleme lõpule jõudnud, ma tahaksin teid tänada selle mõttevahetuse eest, sellega meie avalik mõttevahetus lõpeb ja need, kes peavad nüüd siit lahkuma, siis tehke seda võimalikult äh, vaikselt. ja äh, kell kolm viisteist läheb äh,